enne kui me alustame selle pärastlõuna esimese raporti arutelu, tahaks teile öelda, et eilse äh, istungi protokoll on kättesaadav, kas selle kohta on märkusi?